me hääletame homme keskpäeval. ma soovin teile öelda ka seda, et homme teisipäeval, viieteistkümnendal aprillil jätkub istung hommikul kell kaheksa kolmkümmend seejärel töötame me kella kaheni pärastlõunal, teeme pausi ja õhtupoolne istung toimub kella kolmest pärastlõunal kuni kella üheteistkümneni õhtul. protokoll avaldatakse Euroopa Parlamendi koduleheküljel. aitäh!